Ladies and gentlemen, dear colleagues. daamid ja härrad, kolleegid, palun võtke istet, me läheksime oma koosolekuga edasi. palun võtke istet sooviksin tervitama, tervitada tema ekstsellentsi Sheiki eh, äh, Muhamed bin Abdurrahman bin Yassim Al-Thanit eh,, äh, kes on Katari asepeaminister ja välisminister eh,. on tõesti hea meel tervitada teid meie komisjoni koosolekul, te olete ükskord ka siin varem käinud. meil juba eile õhtupoolikul toimus suurepärane arvamuste vahetus, nagu te kõik teate Pärsia lahe viimased arengud on väga murettekitavad, eriti USA ja Iraani pingete kasvamise kontekstis oleks tarvis olukorda des-, eskaleerida, et tagada stabiilsus Lähis-Idas ja ka maailmas. Teie ekstsellents, me hea meelega tahaksime kuulda teie seisukohta selle kriisi hetkeseisu kohta Äh, ka kriis, mis on teie riigi ja teiste äh, äh, GCC riikide vahel. me oleme võtnud endale neutraalse positsiooni ja toetame ka Kuveidi majanduspingutusi selles piirkonnas. Teie Saudi Araabia kolleeg oli ka siin Araab, Pärsia lahe riikide koostöönõukogu peaks suutma tagada koostööd ja stabiilsust, see kriis mõjutab kogu piirkonda ja ka ülejäänud maailma. ja oluline on meelde tuletada ka, kui strateegiliselt olulised on suhted Katari ja Euroopa Liidu vahel, mitte ainult poliitilises ja julgeolekuvaldkonnas, vaid ka kaubanduses, investeeringutes, energeetikas. kas te saaksite anda meile ka äh, ülevaate hetkeseisust, eriti pärast koostöökokkuleppe allakirjutamist äh, peaaegu kaks aastat tagasi. veel kord tere tulemast, tere tulemast ka teie suursaadikule Euroopa Liidus ja võib näha, et paljud kolleegid on siia kohale tulnud ja peale väliskomisjoni liikmete tere tulemast, härra Bushoi, ITRE esimees Äh, palun, sõna on teil. suur tänu, härra esimees, selle sissejuhatuse eest tahaksin tänada teid kõiki selle eest, et võimaldate mul sõna võtta Euroopa Parlamendi väliskomisjonis. soovime teile äh, edukat äh, ametiaega ja tahaksin omalt poolt teha mõned märkused ja siis olen valmis vastama küsimustele ja kommentaaridele. olen Brüsselis, et vahetada arvamusi teiega Katari Euroopa Liidu partnerluse edendamise teemal, samuti edendamaks koostööd regionaalsetes küsimustes. paljud teavad, et Katar on väike riik keerulises piirkonnas. samas me oleme üks turvalisemaid riike maailmas ülemaailmselt oodatakse, et me edendaksime ida ja lääne vahelist dialoogi. võib-olla te ei tea, et Katar on rakendanud progressiivset sisepoliitikat aastakümneid. Ähm, haridus, meedia, turism, sport on need valdkonnad, kus see on toimunud, haridussüsteemi oleme nullist äh, üles ehitanud, naised äh, on meestest kõrghariduses ees samuti äh, mm, ajakirjandus annab tsenseerimata informatsiooni. Katari lennufirma on ka üks paremaid lennufirmasid maailmas ja äh, ka maailmameistrivõistlused jalgpallis toimuvad Kataris äh, paari aasta pärast. see annab tõesti lootust minu piirkonnale. Katar leiab, et Lähis-Ida mm, on seotud väga oluliste arengu eesmärkidega. lapsed, noored inimesed ehm, sageli langevad ohvriks ohtlikule ideoloogiale. väljaspool Katari äh, oleme partnerluses Euroopa Liiduga üle üheteistkümne miljoni lapse tagasi viinud kooli, oleme loonud töövõimalusi viiele miljonile noorele Kataris on meil ühised väärtused ja prioriteedid Euroopa Liiduga rahu, julgeoleku ja heaolu edendamise valdkonnas selles regioonis. maailm on omavahel seotud ja Lähis-Ida edukus või läbikukkumine mõjutab ka Euroopa Liitu, samamoodi nagu teie läbikukkumised või edu mõjutavad meid. see omavaheline seos nõuab pidevat koostööd ja põhjalikke multilateraalseid lahendusi. minu eh, regiooni peamine väljakutse on luua rahu ja julgeolek kõikide eh, riikide jaoks ja see on võimalik saavutada üksnes siis, kui kõik piirkonna riigid teevad koostööd peamistes väljakutsetes. see on meie kõigi jaoks kriitilise tähtsusega praegu, sest praegune ebastabiilne olukord, eh, rahvusvaheline terrorism ja muu mõjutavad ka teid Euroopas Äh, kollektiivne julgeolekukokkulepe peab hõlmama kõiki regiooni riike, et rahu oleks tõhus. Katar kutsub üles kõiki Lähis-Ida riike looma siduvaid julgeolekulepinguid. Äh, edukas Lähis-Ida kokkulepe peab olema kollektiivne ja siduv, põhinema ühiselt kokkulepetud julgeoleku põhimõtetel, äh, peab olema vaidluste lahendamise mehhanism, tuleb austada üksteise suveräänsust ja mitte sekkuda üksteise siseasjadesse. julgeolek Lähis-Idas on tihedalt seotud rahvusvahelise rahu ja julgeolekuga. meil on tarvis Euroopa Liidu diplomaatilist toetust, et kõik Lähis-Ida riigid saada läbirääkimiste laua taha, tagada rahvusvaheline õigus ja taastada maailmakord ja võtta vastutusele need, kes on midagi valesti teinud. Katar soovib võtta endale vahendaja rolli, sest me usume dialoogi jõudu. hiljuti oli USA Talibani läb-, rahuläbirääkimistes äh, läbimurre, mis olid toimunud Dohas aastaid. see aitab äh, parandada ka Afganistanis rahuväljavaateid ja me tunnustame kõiki Euroopa Liidu pingutusi panustamaks minu piirkonna rahusse ja julgeolekusse, aitäh! suur tänu, Teie Ekstsellents, sissejuhatuse eest. ma küsiksin, kas te tahate vastata kommentaaridele ühekaupa või peaksime neid äh, grupeerima? Äh, püüame siis äh, kõigepealt fraktsioonide esindajate sõnavõtud võtta, härra Kala, ja pidage meeles, et meil on aega vaid kuni üheteist kolmekümneni. härra Kalar mina olen siin paremal pool. tere tulemast, äh, härra minister, meie komisjoni. tahaksin alustada kahest küsimusest, millele te ka viitasite. ma mm, pidevalt kuulan Al Jazeera ingliskeelseid uudiseid ja olles tulnud sellest piirkonnast, äh, ma arvan, et ma olen suhteliselt hästi informeeritud aitäh, et see oluline uudistevõrgustik ähm, teil olemas on ja isiklikult ma olen äh, äh, kasutanud ka teisi allikaid, aga poliitilistes küsimustes tahaksin kuulda teiepoolset hinnangut, millised on olnud arengud teie suhetes Araabia naabritega ja Iraaniga. me teame, et äh, praegune olukord on keeruline, rahvusvahelised partnerid saaksid olla vahendajad olukorra lahendamisele ja äh, kuidas on kaubavahetus, kuidas kaubad teieni jõuavad, kas äh, Iraani õhuruumi kaudu ja siis otse lõunasse tee juurde või on teil võimalus ka äh, teisiti kaupa toimetada oma riiki? Liibüa kohta lühike küsimus keda te toetate seal, kuidas ja mis põhjusel? sest me kuuleme uudiseid ka selle kohta, et Katar eh, osutab teatud toetust Liibüas, siis eh, palestiinlaste küsimus. Te suhtlete UNRWA-ga ja kas te võite seda kinnitada ja kas te olete valmis jätkuvalt toetama UNRWA-d kindlalt ka rahaliselt, nii nagu te seni olete teinud. aitäh! suur tänu, Maria Reina sotsiaaldemokraatide poolt! aitäh, härra minister! meil on väga tihedad suhted inimõiguste alakomisjonis äh, Katariga. Katar muuhulgas on sõlminud partnerluskokkuleppe äh, ja ma tunnen head meelt selle üle. aga uus seadus üllatas mind väga, see puudutab sõnavabadust äh, Kataris ning vähendatakse taas kord äh, sõn-, äh, sõnavabadust. ja see puudutab neid isikuid, kes olevat kritiseerinud oma koduriiki, olgu nad siis riigis elavad kodanikud või väljaspool. ning ette on nähtud ka vanglakaristus kolm kuni viis aastat ma leian, et uus seadus on väga negatiivseks sõnumiks selles osas, mis puudutab sõnavabaduse kaitset Kataris. igal juhul oleme vägagi üllatunud ja inimõiguste alakomisjonis on väga keerukas jätkata konstruktiivset koostööd nagu minevikus Katariga, eh, kui see seadus peaks jõusse jääma. aitäh. Maria Arena. aitäh uh,. Renew Natalja Tüsoo. Natalja Ilvasoo, aitäh, aitäh, et täna siin viibite. mis puudutab Katari diplomaatiat, siis teame, et te olete väga aktiivsed paljudes suundades, ka piirkonnas, mis on oluline Euroopa Liidu jaoks ehk siis Sahelis. juba aastaid eh, Doha Foorum rõhutab seda, et on vaja leida mittesõjalised lahendused Sahali, Saheli kriisile ja muidugi mõista võime nõustuda ka selles, et tuleb riigi rolli toetada selles väga keerukas piirkonnas. Euroopa Liidu liikmesriikidel on oma äh, sõjalised jõud kohal me võitleme seal jõudude vastu, mis äh, ähvardavad Saheli ennast, kuid ka Euroopa Liitu ja siin ma pean silmas äh, džihadiste ning terrorismi. ma tahaksin teilt küsida, milline on täpselt Katari seisukoht džihadistlike äh, jõukude osas, mis Sahelis tegutsevad, kas te mõistate hukka nende tegevuse ja kas te võite ütelda, et avaldused, mille kohaselt Katari rahastajad olevat Saheli terroristlike grupeeringute taga on valed ja kas te mõistate hukka taolise finantseerimise? aitäh, Natalja Ilvesa, idee, härra Mariani. suur aitäh, härra minister ma pean ütlema, et ma tunnen ennast ebamugavalt äh, teie äh, koduriigist rääkides. ma olen seal korduvalt käinud, ühest küljest on tegemist modernse kaasaegse reformiva riigiga, mida te toonitate ise, aga samas, äh, kui uskuda teatud ajakirjanike Prantsusmaal, on teie koduriigil ka teine pool. ehk siis teie poliitilised vastutajad on Süürias terrorismi finantseerinud, muidugi väidate, et toetate ameeriklasi türklasi ning Saudi Araabiat selles operatsioonis, aga minu esimene küsimus ongi järgmine, mida te siis tegelikult rahastasite Süürias? kas te jätkate seda? ning milline on praegu teie seisukoht äh, selle riigi osas? ja teiseks, Marianne Ere sellest rääkis, sõnavabaduse seadus, mis šokeerib, sellepärast et praegu Te korraldate sõnavabaduse, ajakirjandusvabaduse konverentse, aga piirate seda oma koduriigis. mind häiribki see, et teil on selline äh, mitmeti mõistetavus äh, valitsemas. kas rahastate terrorismi Süürias ja ka proua Loasoo küsis teilt oper-, terroristlike äh, grupeeringute rahastamise kohta Sahelis, kus muuhulgas Prantsuse sõjavägi on ju esi, esireas härra Mariani, aitäh ning äh, palun äh, rohelised. Excuse me um,, ich werde deutsch sprechen uh.... räägiksin saksa keeles. suur tänu teie visiidi eest. ka minul on natuke küsimus, et millist rolli te hetkel näete endal Süürias ja siis veel teine küsimus Lähis-Ida plaan, ma nimetan seda küll Trumpi plaaniks, äh, aga Saudi Araabia mm, ka tervitanud seda. miks, mida teie näete selles positiivset, mis on selles äh, tervitusväärset? nii et siis äh, Süüria ja Trumpi plaaniga seotud küsimus, kaks osa minu küsimusele, aitäh! aitäh ja proua Futiga, palun! Thank you, excellency, welcome. aitäh ja tere tulemast, teie ekstsellents, Ahvetisse. tahaksin küsida teie arvamust president Trumpi rahukava kohta Lähis-Idas. kas see on võimalik läbimurre läbirääkimistes Iisraeli ja Palestiina vahel? samuti, kas saaksite rääkida oma arvamusest äh, seoses teiste Pärsia lahe riikidega samas küsimuses. proua Villanueva kuuest. suur aitäh, lugupeetud esimees, härra minister. meeleavalduste äh, kriminaalkorras karistamine on ülemaailmne tendents, seda me näeme mitmel pool Äh, repressioonid, õigusloomelised sätted. meie siin toetame põhiõigustest kinnipidamist ja me tahaksime teada, mis teie koduriigis toimub. sellest ajast peale, kui Ameerika Ühendriigid võtsid tagasi oma toetuse äh, ÜRO tegevuse Palestiinas, siis me tahaksime teada, mis on saanud äh, sellest ning ÜRO vastav amet loodi üheksasada nelikümmend üheksa selleks, et äh, toetada Palestiinat äh, ning toetada põgenike tagasipöördumist. koha peal me näeme Trumpi äh, rahukava on tekitanud äh, pingeid ja raskusi, me tahaksime teada, kas, kas Katar äh, plaanib toetada äh, UNRWA-d või mitte Palestiina põgenikke äh, toetavat organisatsiooni ÜRO-st. Any of the questions, please just uh, let me know uh.... aitäh. ma üritan ükshaaval need küsimused läbi vaadata, alustades Katari blokaadiga. ja Iraaniga. ma pean ütlema, et see blokaad on olnud väga häirivaks kogu regioonile, Katar on äh, selle blokaadi all kannatanud juba kolm aastat me hindame väga tehtud pingutusi selle kriisi lahendamisel selleks, et ning novembris oli meil ka lootusi, kui Saudi Araabiaga alustasime no, arutelusid, aga kaks kuud hiljem me oleme näinud, et need on peatatud ning mingeid põhjusi välja ei ole toodud. kuveidid on vahendajaks aga me üritame endiselt laua ümber tulla, leida ka siis lahenduse sellele kriisile. ma mõistan, et kaotajaks on kogu regioon ning äh, inimesed, keegi võitjana ei välju sellest, sellest kriisist. kõik me võidame, aga kui suudame leida lahenduse, mis kaitseks meid kõiki ning aitaks vältida taolisi konflikte tulevikus. peamiseks probleemiks äh, Pärsia lahel äh, Katari ning Saudi Araabia vahel loodetavasti tullakse mõistusele ning hakatakse rääkima ikkagi tõsistest äh, probleemidest ning välditakse propaganda levitamist. Iraan jällegi meie lähinaaber. sellel on ka, temal on ka palju probleeme selles piirkonnas, samuti Ameerika Ühendriikidega. Neil on eh, head suhted aga meiega. Nad on avanud oma õhuruumi, sadamad. meie inimestele, kui blokaad hakkas pihta ning me oleme hinnanud igasugust toetust kõikide riikide poolt kes on seda avaldanud, eriti just eh, algusajal. meie huviks on stabiilne piirkond, eh, konflikti ärahoidmine Ameerika Ühendriigi ja Iraani vahel, sellepärast et Ameerika Ühendriigid on meie oluliseks strateegiliseks liitlaseks. meil on ka suurim Ameerika Ühendriikide äh, eh, sõjaväe kohal oleks selles piirkonnas ning äh, me tahame häid suhteid hoida oma naabriga. me oleme väga pingutanud äh, kriisi ajal, äh, kui kriis eskaleerus, üritasime kõikide osapooltega kõneleda ameeriklastega, iraanlastega selleks, et olukorda kontrolli all hoida ning leida diplomaatiline lahendus. me endiselt oleme lootusrikkad ja ootame diplomaatilist lahendust. küsiti kaubanduse kohta Kataris. suur osa meie lennukitest lendavad äh, läbi Iraani õhuruumi. teised jällegi Katarist Kuveiti äh, otse. kaubad tulevad kas lennuteel või üle mere ja Hämeti sadamasse blokaadist peale on see sadam nüüd avatud olnud. kakskümmend seitse protsenti kaubandusest käib piirkonnas läbi selle sadama ning äh, ilmselt suurendame veelgi. loodetavasti kriis lõpeb, blokaad lõpeb. ja loodetavasti selle tulemusena on kogu piirkond õitsvam veelgi kaubanduslikes küsimustes, mis puudutab inimõigusi Kataris ja mainitud seadust. Öeldi, et sellega me ründame sõnavabadust. seda ei ole kunagi me plaaninud teha. me toetame tugevalt sõnavabadust Kataris ning ka väljaspool Katari kahjuks see seadus on leidnud äh, valet tõlgendamist. siin me räägime valeinfost, mitte aga sõnavabadusest. Äh, valeinformatsioon on saanud ülemaailmseks nähtuseks, mitte ainult meil Kataris ei ole seda, vaid kõikjal maailmas siin me ei ole sihiks võtnud kriitikat. seda seadust on ka rünnatud ja selle koha, sellel seaduse alusel me ei ole mitte kedagi kohtusse mõistnud, kohtu ette toonud või süüdi mõistnud. kahjuks blokaadiga koos on hakanud ka palju kriitikat tulema Katari, Katari aadressil ning ma võin veel kord kinnitada lihtsalt, et meie sooviks ei ole mingil juhul sõnavabadust piirata, me tervitame igasuguseid kommentaare ja vaat-, oleme valmis vaatama, kuidas olukord parandada. nüüd regionaalsed küsimused esmalt Liibüa. Katar on oma seisukohtades olnud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kokkuleppest peale väga kindlameelne, ainsaks kommunikatsioonikanaliks ja ainsaks toetuseks, mida me saame pakkuda, on äh, Julgeolekunõukogu ning rahvusvahelise avalikkuse poolt äh, tunnustatud äh, valitsus me jääme sellele seisukohale kindlaks, jätkame läbirääkimisi ning kommunikatsiooni ja mõistame hukka igasuguse sõjalise tegevuse tagasi astunud kindrali äh, Haftari poolt, kui ta lahkus Tripolist. me oleme ütelnud neile, et sellele tuleb lõpp teha, me toetame Liibüas relvarahu ning soovime poliitilise lahenduse juurde tagasi tulla. rahvusvaheline üldsus on mobiliseerunud nüüd pärast kuid kestnud öö, äh, vaenutegevust. meie oleme äh, me näeme, et on eiratud kõiki rahvusvahelisi institutsioone relvarahvus lepiti kokku Moskvas, Berliinis, ratifitseeriti ÜRO Julgeolekunõukogus, üheski sellest relvarahust kinni pole peetud. Tripoli sadamat eh, pommitati eile, varem lennujaama, eh, kõiki teisi taristuid. Eh, ja seda teeb Haftar. me ei ole näinud ka mingisugust otsest väljaastumist selle vastu välissekkumine peab lõppema ning me peame Liibüa rahva tooma kokku ja laskma neil arutada ise oma tuleviku üle ilma välissekkumiseta. toetame kogu seda protsessi ning Berliini protsessi tulemusi, seda juhul, kui selle tulemuseks on stabiilsus Liibüas Palestiina küsimus, Iisraeli-Palestiina konflikt ning meie toetus äh, ÜRO Palestiina pagulaste organisatsioonile, siis me oleme toetanud Palestiina rahvast ning panustanud kas läbi ÜRO ametite või siis programmide, mida me koos läbi viime, eh, koos erinevate ÜRO ametitega. Katar on äh, äh, suurimaks doonoriks ja me tahame siis äh, täita selle augu, mis tekkis Ameerika Ühendriikide tagasiastumisega. meie jaoks on endiselt tegemist väga tähtsa küsimusega, me peame mõistma, et on vaja seda ÜRO ametit, et tegeleda selle piirkonnaga ning et inimesed saaksid tagasi kodumaale pöörduda. meil on ka palju muid programme, mis me ellu viime läänekaldal ja mujal, ehitame koole, haiglaid, elumaju. Äh, varustame neid elektriga, kütusega, Gaza sektoris eriti. oleme kahelt tunnilt nüüd tõstnud elektriga varustatuse kaheksale tunnile kolme päeva jooksul ning toetame inimesi. mis puudutab Trumpi kava Lähis-Idas. tervitame omalt poolt igasuguseid algatusi, mille tulemuseks on Iisraeli-Palestiina konflikti lahendamine, aga see peab olema koos, selle peab põhinema rahvusvahelisel legitiimsusel ning äh, Katar äh, räägib neist küsimusest Ameerika Ühendriikide võimudega, kutsume üles otsesteks läbirääkimisteks. lõpptulemusena soovime meie ka rahu Palestiina ja Iisraeli vahel, aga me ei tohiks ka eirata seda, et Araabia riigid on kokku leppinud Araabia rahualgatuses. ja ma arvan, et ka see on heaks aluseks läbirääkimistele. me jätkame nõuandmist kõikidele osapooltele. me kutsume üles palestiinlasi otse rääkima iisraellastega ning samuti Ameerika Ühendriikide, Ameerika Ühendriike palestiinlastega. tuleb mõista, millised on Ameerika Ühendriikide tegevuskava lüngad ning seda parandada. mis puudutab Süüriat usun, et üks auväärne liige siit kojast rääkis sellest, äh, mis äh, Katar teeb Süürias, küsis, kas me oleme rahastanud terroristlikke rühmitusi. vastus sellele on ei, ei, Katar ei ole kunagi rahastanud terroristlikke grupeeringuid äh, Süürias. me oleme seda algusest peale väga selgelt ütelnud. meie toetus läheb otseselt süürlastele endile, inimestele, kas läbi humanitaarabi, humanitaarorganisatsioonide koos Ameerika äh,, vabandust, ühe ÜRO-ga. me pakume arenguabi ja haridust üle miljoni Süüria lapse ja põgenikelaagrites eh, saavad haridust tänu Katari programmidele. jätkame sellel teel mingil hetkel me toetasime Süüria opositsiooni, tegemist oli eh, Äh, sõberriikide kollektiivse pingutusega ning äh, viisime siis seda läbi koos teistega ning äh, ka oleme me siis välja jaotanud need vahendid. igal juhul oleme taganud, et meie toetus ei läheks äärmuslastele ega terroristidele. Süüria terroristid on üritanud enda kätte haarata revolutsiooni ning Süüria rahva äh, liikumist, meie toetame edasi Süüria rahvast, nende liikumist ning äh, töötame äh, režiimi vastu, mis tapab oma inimesi juba aastaid. rahvusvaheline üldsus kahjuks ei ole suutnud ka päästa Süüria inimesi. Katari roll Sahelis. kas Katar ning milline on meie suhtumine džihadistidesse. me oleme igasuguste džihadistliku liikumise vastu, mõistame nende tegevuse hukka. auväärsed liikmed võivad tutvuda meie seisukohtadega, me oleme korduvalt väljendanud oma seisukohti džihadistlike liikumiste tegevuse kohta Sahelis ja mujal. me oleme hukka mõistnud selle, me toetame Saheli riike otse. toetame riikide enda suutlikkuse väljaarendamist Malis ja Burkinas. me jätkame seda toetust ja toetame edasi neid valitsusi, mis viivad läbi reforme. eesmärgiks on tagada suurema stabiilsuse loomine neis riikides Uh, uh, I, I think that's, uh, I covered most of the question, thank you. ma usun, et vastasin kõikidele küsimustele. So we have five minutes left. head kolleegid, meil on veel viis minutit. ma saan aru, et see on keeruline, aga annaksin sõna veel paarile kõnelejale, aga mitte paljudele. proua Sovkuv kõigepealt. And... suur aitäh, aitäh minister, räägin inglise keeles tahaksin kiita Katari selle eest, mis te teete. niivõrd tundlikul hetkel. kas te saaksite rääkida natukene Euroopast ja Lääne-Balkanist, meil on Al Jazeera konna probleeme, mis andis teada Bosnia-Hertsegoviinas kogukondade probleemidest. kas te olete valmis ka tegelema selliste küsimustega? kas te olete valmis ründama Al Jazeera valeinfo levitamist? ja tegelema nende peakorteriga, me võitleme valeuudiste vastu Lääne-Balkanil, ma arvan, et tegemist on olulise küsimusega. me näeme, välisvõitlejad tulevad tagasi neisse piirkondadesse nii et hindaksin väga, kui saaksite paar sõna ütelda ka selle küsimuse kohta. aitäh, proua Kaali. aitäh, tulen just tagasi Dohast. ma saan aru, et teil on probleeme sellega, et välisriigid sekkuvad. aga pean ütlema, et mulle avaldas mulje, et see, mis on tehtud inimõigustega ja naiste õigustega, nii et mul on päris positiivsed äh, arvamused nüüd. tahaksin küsida, mis on praegu blokaadiga? ma saan aru, et pered on lahutatud, inimesi peetakse kinni. samas toimuvad Saudi Araabias ajakirjanike hukkamised, kui nad äh, kritiseerivad äh, süsteemi kas te näete mingitki progressi, kas saaksite teavitada meid äh, sellest, mis praegu toimub? proua Riis. suur aitäh. hästi lühidalt, sest aega vähe. kaks küsimust, äh, teie ekstsellents. Äh, maailma jalgpalli meistrivõistlused kahe aasta pärast. mis on sisserännanud töötajate töötingimustega, kes töötavad äh, jalgpalli maailmameistrivõistluste korraldamise ümber, seda on hukka mõistetud korduvalt ja FIFA on terve pikk äh, meetmete kataloog, mida juba jõustatakse, kakskümmend kaks meedet, millest anti teada jaanuari lõpus, kuidas kontrollitakse nende meetmete ellurakendamist ja kuidas hinnatakse töötingimusi, mis kõigi arvamuse kohaselt on päris kahetsusväärsed. teiseks, keskkonnakomisjonist, kus ka mina olen. Te lubasite süsinikuneutraalseid jalgpallimeistrivõistlusi. ma tahaksin kuulda, mis te ütlete selle kohta, ma ei kujuta ette, kuidas te suudate seda saavutada. kaheksa staadionit eh, tundub, eh, on, eh, peaksid siis vastama kõikidele nõuetele kahe aasta pärast, kuidas te suudate seda saavutada? suur aitäh, mulle anti teada, et Palestiina äh, Äh, esindaja ootab juba ukse taga. nii et kui saaksite vastata ruttu neile küsimustele, mis teile esitati, peame edasi liikuma Palestiina välisministriga. aitäh. Al Jazeera, Balkani maades. auväärne liige kindlasti teab, milline on meedia roll ja meie Kataris tagame, et meil oleks vaba ajakirjandus, mis kõik saavad nendega otse rääkida, meie valitsusena ei sekku Al Jazeera tegevusse või poliitikasse vastasel juhul. võiksidki esile kerkida äh, erinevad küsimused blokeerivate riikidega. aga ma usun, et Al Jazeeral on omaenda meeskonnad, te võite nendega dialoogi pidada, võib-olla sellest äh, tõuseks kasu. kutsun teid üles ka Katari tulema. ja vaatame, milliseid edusamme oleme saavutanud, võib-olla avaneb teil võimalus siis nendega otse kõneleda. töötajate õigused äh, maailmameistrivõistluste ümber. oleme palju edasi liikunud, päris palju on ära tehtud viimaste aastate jooksul olles partnerluses ka ILO ja teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. samuti oleme koostööd teinud erinevate valitsusüksustega, äh, tagamaks, et äh, seadusi ellu rakendatakse. ja muidugi me hindame seda, mis on tehtud. ja me ei äh, luba, et võõrtööjõudu kuidagi ära kasutataks nüüd süsiniku neutraalsus. ma usun, et Katar on ära teinud päris palju kliimamuutuste valdkonnas ning süsinikuneutraalsuse tagamiseks me ehitame ühte suurimat päikesejõujaama. ma pole päris kindel arvnäitajates, aga viimaste raportite kohaselt oleme me juba ületanud need lubadused, mis me tegime, mis me andsime, kui äh, äh olime konkurentsis jalgpalli maailmameistrivõistluste korraldamisel ning kõik meie äh, ehitised on keskkonnasõbralikud ning me vähendame süsinikujälge. blokaad veel. ma rääkisin sellest enne me loodame, et äh, blokaadi kehtestajad tulevad mõistuse juurde tagasi, loodame, et äh, äh, selge mõistus jääb peale, et keegi võitjana sellest blokaadist ei välju. riigid peaksid ikkagi koostööd tegema ja igal riigil on oma ka suveräänsus. seega loodame, et need vastused teid rahuldavad Äh, ja pean ütlema, et ka mina ootan varsti lahendust. suur aitäh, Teie Ekstsellents, äh, aitäh arvamuste vahetuse eest, äh, turvalist reisi koju ning loodetavasti kohtume taas Välisasjade komisjonis, aitäh! Thank you very much. Congratulations. taking break, huh? You know. <laughs> Colleagues without. kolleegid, pikema sissejuhatuseta läheme edasi. taaskord võtke palun istet. ning nüüd oleme jõudnud päevakorrapunkti number seitse juurde tervitame südamlikult tema ekstsellents Riad Al-Malikit, kes on Palestiina välisminister. tere tulemast Välisasjade komisjoni ette. ma mäletan, et eelmine kord, kui te meie komisjoni ees olite, see oli vist aastal kaks tuhat kuusteist või kaks tuhat seitseteist, kui härra Elmar Prood oli veel juhataja. tervitame ka Palestiina saadikut Euroopa Liidu juures, kes on meil siin regulaarne külaline. minister, te olete Brüsselis selleks, et pidada konsultatsioone Euroopa Liiduga seoses USA rahuplaaniga ning selleks, et leida viis edasiliikumiseks äh, Lähis-Ida rahuprotsessis ning me tahaksime kuulata teie arvamust, mis on Palestiina ametivõimude arvamus äh, hiljuti tutvustatud USA rahuplaani kohta ning me tahaksime arutada ka Euroopa Liidu võimalikku rolli, mida me võiksime mängida nende rahuprotsesside läbirääkimiste taaskäivitamises ning äh, millist rolli äh, oleks meil võimalik mängida teie ja Iisraeli ametivõimude vahendamisel. meie juures oli just Katari välisminister. nüüd olete äh, meil külas teie ning pärast teid vahetame arvamusi Iisraeli suursaadikuga Euroopa Liidu ja NATO juures ning siis äh, saab meie hommikune koosolek läbi. Teil on sõna ning taaskord soojad tervitussõnad. Thank you very much. suur aitäh, härra juhataja, lugupeetud välisasjade komisjoni liikmed. aitäh, et võõrustate mind sellel kriitilisel ajahetkel, kui meil on võimalus liikuda otsustavalt edasi selleks, et saavutada rahu või liikuda suunas, mis äh, suurend-, süvendaks konflikti veel aastakümneid. miks see peaks teile korda minema? mõned võivad väita, et on kriitilisemaid konflikte, kus on otsesed tagajärjed Euroopale. mõned võivad väita, et Euroopal ei ole mõjuvõimu selleks, et tuua kaasa tõelised muudatused. seega miks peaksite te isegi üritama? mina võiksin väita, et rahva saatus, kes on kannatanud sajandeid ümberasustamise tõttu ning kelle õigusi on eitatud, nad väärivad teie tähelepanu. ma võin näidata teile, kuidas Iisraeli okupatsioon on pärast selle algust soovinud äh, piirata palestiinlased piirkondadesse, kus nad juba elasid ning nad on tahtnud Iisraeli alasid laiendada okupeeritud territooriumil selleks, et haarata enda kätte maksimaalselt äh, maad, kus on võimalikult vähe palestiinlasi. see on põhiline eesmärk, kolonialism. üks kõige põlastusväärsemaid nähtusi inimkonna ajaloos tuletaksin teile meelde, et see on kõige suurem äh, kaitsekriis pärast ÜRO asutamist ning lisaks on see suurim põgenikekriis maailmas ning see on pikim okupatsioon äh, lähiajaloos. võin teile rääkida, et Jeruusalemmal on alati eriline koht kõigist uskudest pärit inimeste mõtetes ja südames ning seetõttu kaaseksisteerimise äh, triumf seal võib aidata kaasa kaasa rahumeelsele kooseksisteerimisele igal pool. võiksin teile isegi öelda, et kui te hoolite Iisraelist, siis te peaksite neil aitama vabastada iseennast okupeerivast jõust olemiseks. okupeeriv jõud, mis teostab võimu miljonite Palestiina inimeste üle. aga kui kõigest sellest ei piisa siis peaks teile korda minema see, mida te tolereerite täna. see, mida te tolereerite täna meie suhtes, võib kujundada homse maailma. ning selleks ajaks oleme näinud, kuidas on laiali lammutatud rahvusvaheline õigus ning mitmepoolne reeglitepõhine maailmakord. sest need kindlustused, mis me loome just nendeks väljakutsuvateks äh, perioodideks, milles me täna elame Need kindlustused on sama tugevad, kui on meie kollektiivne otsustusvõime. kui me teelt kõrvale kaldume, siis nad varisevad kokku. kui me jääme endale aga kindlaks, siis nad kaitsevad meid veel äh, mitmeid põlvkondi. Teie ajalugu on teile õpetanud äh, rohkem kui ühelegi teisele maailmajaole, mida inimesed võivad teha oma parimatel ning oma halvimatel hetkedel see on õpetanud teile, kui väärtuslik on rahu. see õpetas teile, et vabadusele pole aseainet ning et seda tagab vaid vastastikune austus ning võrdväärne väärikus. see liit loodi vabade suveräänsete rahvaste poolt. vabadus ja suveräänsus, mis tihtipeale saavutati suurte kuludega. see ei ennetanud teil aga koos töötamast ning liitumast. see võimaldas liidul seda teha ning see peaks kujundama ka teie seisukoha konflikti kohta. USA administratsiooni poolt tutvustatud rahuplaan tugineb ideele, et selleks, et Iisrael oleks turvaline, tuleb keelata Palestiinale suveräänsus see ei too kaasa rahu ega ei taga julgeolekut. ning kindlasti mitte ei saa seda nimetada kahe riigi lahenduseks. plaan äh, nimetab ebaseaduslikkuse reaalsuseks ning palub meil sellega leppida. ebaseaduslikud asustused, ebaseaduslik müür, ebaseaduslik annekteerimine, muutuksid meie püsivaks tegelikkuseks. see ei lõpeta okupatsiooni, vaid see õigustab seda. Euroopa Liidu nägemus, mis on aidanud kujundada rahvusvahelist konsensust, mille aluseks on kaks suveräänset riiki, sealhulgas Jeruusalemmas, mis põhineb kuuekümne seitsmenda aasta piiridel, ei ole mingi mineviku retsept, vaid see on tuleviku äh, liikumise viis see ei ole mit-, vale ei ole mitte visioon. vaid äh, probleemiks on see, et seda visiooni ei toetatud sobivate meetmetega. praegune Iisraeli valitsus kiitleb tihtipeale, et okupatsioon ei, ei ole kulukas. Nad lõikavad kasu ning enamjaolt äh, lepivad nende dramaatiliste tagajärgedega Nad ütlevad, et on võimalik elada normaalset elu enamikus kohtades suuremal osal ajast. Neil on võimalik suhelda tavapärasel viisil maailmaga sellest sõltumata, nad naudivad majanduskasvu ja nii edasi. Pole mingit hinda ebaseaduslike asutuste rajamise eest meie maale, kodude eh, lõhkumise eest, inimeste tapmise eest. Nad võivad eh, varastada meie ressursse, võtta maad ebaseaduslikult, nad dikteerivad meie elu ning nad ei vastuta selle eest. see Iisraeli karistamatus on tohutult mõjutanud miljonite palestiinlaste elu aastakümneid. aga see on muutnud ka Iisraeli. õõnestatud on rahu, suurenenud on toetus nendele, kes toetavad äh, ebaseaduslikku tegevust. mõned väidavad, et nad on Iisraeli head sõbrad ning me ei ole sellele vastu. seda seni, kuni nad äh, ei mõtle sellega, et Iisraeli, äh, kes koloniseerib meie maasid, Iisraeli, kes hoiab kaht miljonit palestiinlast blokaadi all või Iisraeli, kes tagab immuunsuse juhtide, sõdurite ja asustajate jaoks, kes panevad toime sõjakuritegusid ma olen kindel, et mitte keegi ei saa heaks kiita neid tegevusi, eelkõige Iisraeli tõelised sõbrad, kes teavad, mis, mida see kaasa toob. see ei ole viis rahu saavutamiseks ning see ei ole viis julgeoleku tagamiseks. kõik, kes soodustavad Iisraeli karistamatust, takistavad rahuprotsessi Iisraeli kaitsmine ebaseaduslike tegevuste kestel ei saa jääda tagajärgedeta, ei ajalooliste, õiguslike ega poliitiliste tagajärgedeta. ei saa olla vastutav kõiges muus, välja arvatud Iisraeli küsimuses. see ei ole mõeldav, see ei ole usaldusväärne ning see ei ole õiglane. ning kindlasti mitte ei aita see kaasa rahuprotsessile kas Euroopa Liidul võiks tõepoolest olla roll mängida? Euroopa Liit toetas kuuekümne seitsmenda aasta piiridel tuginevat kaheriigilist lahendust ajal, mil Palestiina, Iisrael ja isegi USA ei järginud sellist visiooni. ning lõpuks sai sellest rahvusvaheline konsensus. Euroopa Liit on ka võtmepartner nii Palestiina kui ka Iisraeli jaoks Euroopa Liidul on vahendid selleks, et edendada rahvusvahelise õiguse järgimist ja rahu, kui ta otsustab neid äh, vahendeid kasutada. Teie parlamendil on vahendid tegutsemaks. parlamendil on pädevus ning seega kannab ta ka vastutust. ei tohi olla äh, selles valdkonnas Iisraeli erandit. ebaseaduslik tegevus on ebaseaduslik, sõltumata sellest, äh, kes selle toime paneb ning kes iganes see ka on, nad peaksid vastutama oma tegude eest. kui praegu midagi ette ei võeta, siis kuidas me hoiame ära selle, et Iisrael annekteerib Palestiina maasid, mis on muutunud Iisraeli kampaania keskseks osaks valimistel. kogu rahvusvaheline süsteem tugineb sellele, et ei lubata maa omandamist jõuga ning annekteerimine on kõige suurem vorm sellest äh, okupeerimisest. kas Euroopa jääb tegevuseta, kui see toimub, kui Iisrael hävitab rahuprotsessi? Euroopa Liit peaks tegutsema. mitte ainult seetõttu, et nad toetavad kaheriigilist lahendust, mille annekteerimine täielikult rikuks, vaid ta peaks toetama seda seetõttu, et nad on vastu ebaseaduslikule annekteerimisele, mitte ainult Palestiinas, vaid igal pool Iisrael kasutab kõiki võimalikke vahendeid selleks, et tugevdada oma okupatsiooni ning diskrimineeriv üheriigiline lahendus tugevneb. Euroopa Liit peaks kasutama kõiki olemasolevaid vahendeid selleks, et äh, tugevdada kaheriigilist reaalsust, sealhulgas äh, tunnistada äh, Palestiina riigi olemasolu, mis, mille aluseks on kuuekümne seitsmenda aasta piirid. selline tunnistamine panustab õiglusesse ja rahusse. me tunnistame ka oma osa vastutusest ning oma kohustusi rahu edendamisel. oleme võtnud endale kohustuse mitte toime panna vägivalda ning edendada rahuprotsessi ning me jätkame selle kohustuse täitmist. me oleme valmis jätkama läbirääkimisi, mille aluseks on rahvusvaheliselt tunnustatud lähtetingimused ning rahvusvaheline õigus ning lõpetama rahvusvahelise õiguse rikkumise koheselt ja ma mõtlen tõesti koheselt. me kutsume sellega seoses üles Euroopa Liitu näitama toetust sellele, et korraldatakse rahvusvaheline rahuprotsess selle eesmärgi saavutamiseks. me vajame teie abi ärge alahinnake seda, mida te suudate teha, ärge alahinnake seda, kui oluline on teie hääl ning kui palju need, kes usuvad rahusse, Palestiinas ja Iisraelis äh, vajavad äh, selle hääle kuulmist, kui palju nad vajavad teie toetust? nüüd rohkem kui kunagi varem. ärge alahinnake, kui palju äh, te võite ära hoida uusi ohvreid ning ärge alahinnake seda, kui põhjalikult võib rahu muuta meie tulevikku. seitsekümmend viis aastat tagasi lõi inimkond selle mitmepoolse maailmakorra, mille edendamiseks õigluse ja rahu edendamiseks. selleks, et äh, täita lubadust mitte kunagi ning selleks, et äh, täita parema homse lubadus. ÜRO ning nende harta, Rahvusvaheline Kohus, Genfi konventsioon, inimõiguste ülddeklaratsioon ning Rahvusvahelise Kriminaalkohtu väljavaade pärinevad kõik sellest algmõttest. Need väljendasid inimkonna võitu oma kurjuse üle. kui need ideed ohverdatakse Palestiinas, siis satuvad nad ohtu igal pool. kuid äh, hoidke neid endiselt au sees ning rahu piirkonnas äh, saabub äh, pärast seda, kui see pole ammu olnud. lubage Iisraelil ja Palestiinal elata kõrvuti rahus, rahvusvaheliselt tunnustatud piirides, kus mõlemad tagavad võrdsed õigused oma kodanikele lubage neil mõlemal olla vabad ja suveräänsed ning mitte äh, üksteise kulul, et nad saaksid olla partnerid ning muuta teie naabruskond paremaks igavesti. suur aitäh! Your Excellency, minister, thank you! Teie Excellents, minister, suur aitäh teile teie sõnavõtu eest, ma arvan, et see andis väga palju mõtteainest kui me jääme kõneaja piiridesse, siis saaksime anda sõna kõigile kolleegidele, kes on sõna soovinud, aga maksimaalselt kaks minutit ning alustame siis Palestiina delegatsiooni juhiga, härra Pineda. kuid teda pole siin. seejärel anname sõna fraktsioonide esindajale Mihhail Kallas, palun. suur aitäh, tere tulemast, minister. ma arvan, et enamik Euroopa poliitikuid on sügavalt kahetsenud seda, et Ameerika praegune juhtkond on äh, isegi andnud lubaduse olla aus vahendaja Iisraeli-Palestiina konfliktis. ma kardan, et see ei ole äh, ei Iisraeli ega Palestiina pikaajalistes huvides. ma näen õiglase lahenduse väljavaadet ainult juhul, kui ühel päeval USA ja Euroopa Liit koos äh, töötaksid koos Iisraeli ja Palestiina äh, ametivõimudega selleks, et tagada elujõuline kaheriigiline lahendus. see, mida president Trump tutvustas kui plaani, ei panusta kahjuks äh, millessegi, äh, mida võiks nimetada sammuks rahu poole. seega me oleme praegu sellises olukorras USA valitsusega ning ma tahaksin teada, milline on teie arvamus mida meie saaksime samal ajal teha konkreetsete sammudega selleks, et leevendada praeguseid pingeid või selleks, et leevendada keerulist majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. mis oleks teie meelest need prioriteetsed järgmised sammud, eh, mida teha samal ajal, kui me ootame ehk eh, uut poliitikadokumenti Washingtonist, aitäh! aitäh, Mihhail Kaaler eh, ja Maria Rene järgmisena. Euh, aitäh, härra minister, aitäh sõnavõtu eest ma usun, oleme kõik nõus, et tegemist on Palestiina rahva provotseerimisega selle tegevuskava näol, aga tegemist on ka tegelikult solvanguga mitmepoolsusele ning maailmakorrale ja kõigile neile, kes usuvad mitmepoolsusesse, rahvusvahelisesse õigusse. Euroopa kuulub nende hulka ning meie respekteerime seda. aga küsimus, mille tahan teile esitada, seisneb milleski muus. kohtusime täna hommikul Katari eh, asepeaministriga ning ta ütles, et seda kava võiks võib-olla arutada. kuidas on nüüd niimoodi, et teie Araabia riikidest liitlased ei ole kõvemat häält teinud eh, Trumpi kava osas? enne kui annan sõna järgmisele kõnelejale, siis eh, teile teadmiseks nüüd sulgen kõnelejate nimekirja. nüüd on rohkem inimesi soovinud sõna saada, aga see ei ole kahjuks võimalik. aga palun, härra Ostevitšus Renew fraktsiooni nimel. aitäh, juhataja. minister. kuigi me tunnistame, et rahuläbirääkimised on aastakümneid jäänud toppama ning edusamme pole tehtud, peaksime olema optimistlikud just äh, uute põlvkondade osas, tänased lapsed. seega minister, kui me vaatame Palestiina ametlikku televisiooni, äh, kus õpetatakse lastele lugema antisemiitlikke luuletusi, ülistama märtreid ning äh, nimetama juut kõige barbaarsemateks olenditeks kogu maailmas, siis minister, millist põlvkonda me ootame teie piirkonnas, kui nemad saavad võimule ning neil on õigus teha otsuseid? kas teie meelest ei oleks aeg üle vaadata selline Iisraeli vastane propaganda, juutide vastane propaganda äh, ning luua sidusam uus põlvkond, kes suudab ning tahab sirutada välja oma käsi ning istuda läbirääkimiste laua taga. Thank you, Petras. aitäh, Petras, IDE fraktsioon sõna ei soovi ning nüüd äh, järgmisena rohelised ja äh, proua Langsi. <laughs> ja, herzlichen Dank. jah, suur tänu nende kommentaaride ja ülevaate eest. minu küsimus on samuti selles, mis puudutab Lähis-Ida plaani, Trumpi plaani. see on tõesti kahetsusväärne, aga positiivne on muidugi see, et arutelud on jällegi liikuma hakanud Iisraeli-Palestiina küsimuses. aga kuidas te näete seda oma vaatenurgast, kas Iisraeli-Palestiina läbirääkimised äh, on juba põhimõtteliselt äh, läbi kukkunud ja ma leian, et äh, lõppkokkuvõttes, et kas on võimalik leida üldse mõlema poole jaoks head lahendust kuidas teie ühesõnaga näete Trumpi plaani ja suhteid Iisraeli ja teie Palestiina omavalitsuse vahel, aitäh! E aitäh, proua Laksipel ning äh, ECR-i nimel koordinaatoreid ei ole ning saan anda sõna härra Rossile. Which one? Oh, okay. Mr Royson härra Roisson. ma olen siin kui Iisraeli delegatsiooni kaasjuhataja. seega ma paluksin ehk, et ECR-i esindaja võtaks äh, sõna äh, fraktsiooni nimel ning mina võtan siis äh, sõna delegatsiooni nimel, aga praegu sõna ütleb esindaja. minister, heel fijn dat u in ons midden bent lugupeetud minister, meil on hea meel, et te siia tulnud olete. on tõesti väga pakiline vajadus dialoogi järele nii omavahel kui ka Palestiina ja Iisraeli vahel. peaminister ütles, et ollakse peam-, dialoogiks valmis ja see on ka õige lähenemine, aga vägivald kindlasti ei saa olla lahendus äh, raketirünnakud Gaza äh, piirkonnast Iisraeli Äh, loomulikult on õigus kaitsta ennast äh, selliste rünnakute äh, eest. kas te olete valmis tegema kõik, mis teie võimuses, et likvideerida terroristlikud rühmitused? sest vägivalla tee ei või jätkuda ja rahvusvaheline üldsus samuti äh, soovib, et äh, läbirääkimised toimuksid, nii et kutsuksin üles teid minema läbirääkimiste laua taha ja küsin, kas te olete selleks valmis? ja kuue fraktsiooni nimel proua Villanueva. aitäh, tere hommikust, minister, aitäh, et äh, olete täna meie komisjoni tulnud see on väga tõsine ajahetk palestiinlaste jaoks. olukord on äh, viimase paari aastakümne jooksul muutunud hullemaks. me ei ole näinud mitte ainult palju kannatusi, vaid ka inimõiguste rikkumisi, rahvusvahelise õiguse rikkumist. see plaan või solvang, mis esitleti, üritab muuta rahvusvahelist õigust väevõimuga palestiinlased on selle tõttu kannatanud, aga sellel on tõsised tagajärjed ka Euroopa Liidule ning maailmale. see plaan üritab seadustada äh, okupatsiooni ning äh, rahvusvahelise õigusega vastuolus olevaid asustusi äh, läänekaldal ning kaks probleemi, mis meie arvates on eriti tõsised, on Iisraeli rikkumiste algpõhjusteks olnud juba aastakümneid ning toonud kaasa Palestiina põgenike tänase olukorra ettepanek tervikuna äh, on midagi, mis, nagu te ka ise ütlesite, ei aita kaasa Palestiina riigi loomisele. palestiinlased elavad äh, kahetsusväärses olukorras ning meie kui parlamendi äh, fraktsiooni arvates on see üks samm asutuste seadustamise poole, mis seitsmekümne kolmanda aasta lepingute kohaselt kuulutati ebaseaduslikuks Euroopa Liidu välispoliitika äh, välisesindaja Borrell on kutsunud üles austama inimõigusi, rahvusvahelist õigust ning ära hoidma otsest sissetungi. mis on teie arvamus? millise, millisel kujul võiksid otsesed läbirääkimised äh, toimuda ja millised riigid võiksid seotud olla, aitäh! aitäh ning äh, EVP nimel härra Põsescu aitäh. on hea meel teid jälle näha. härra minister, te olete täna äärmiselt agressiivne, kui nii tohib öelda. ja see nullib juba kõik ootused, et läbirääkimised saaksid üldse jätkuda. ma leian, et see on ainus võimalus, võib-olla üks viimaseid võimalusi rahu saavutamiseks Lähis-Idas. Palestiina peab mõistma ka Iisraeli julgeolekuvajadusi ühelt poolt ja teiselt poolt loomulikult Iisrael peab mõistma ka teie vajadusi aga e, võttes ka altpoolt Iisraeli posit-, traditsioonilise Iisraeli positsiooni ja teie paindumatu positsiooni, siis e, sealt kokkulepet ei tule. endise riigipeana sellest riigist, e, mis on Palestiinat tunnustanud riigina, te peaksite ka mõistma Iisraeli territoriaalseid probleeme, mis ei saa aktsepteerida muutust elanikkonna koosseisus. seda te peate mõistma. Palestiina põgenikud ei saa muuta riigi rahvastiku koosseisu. kui te olete väga avatult valmis seda arutama, siis tuleks arutada nii seda teemat kui ka Jeruusalemma probleemat kui ka territooriumide muutmise probleeme. aitäh ja viimased äh, kolm kõnelejat, äh, proua Intši. suur tänu, suur tänu ministrile selle e, ülevaate eest. üks asi, arutades Iisraeli-Palestiina küsimust alati küsitakse, et kas sa oled ühelt poolt või teiselt poolt. mulle äh, sellised sildid ei meeldi, sest kui oled kellegi poolt, tähendab, sa oled kellegi vastu, oled äh, Iisraeli poolt, oled Palestiina vastu, oled Palestiina poolt, oled Iisraeli vastu. nii et äh, mulle äh, enamasti meeldib, et kas ma olen rahu poolt või rahu vastu. see Trumpi poolt esitatud plaan on tegelikult kõrvakiil mitmeski mõttes. minu küsimus ähm, teile ja see haakub võib-olla ka mitmete eelkõnelenud kolleegide küsimustega. milline oleks järgmine esimene samm Euroopa Liidu poolt, mis tuleks astuda? ja teiseks, see ei ole tingimata seotud Trumpi kavaga, aga ikkagi Iisraeli-Palestiina küsimusega, nimelt valimised Palestiinas. kuidas praegu paistab olukord, kas on mingeid takistusi valimistel, sest valimised lõppkokkuvõttes on märk sellest, kui tugev on demokraatia erinevates riikides, aitäh. suur tänu, härra Vaimas, palun. aitäh, äh, härra välisminister äh, Al-Malik viimase mm, mandaadi ajal äh, võeti vastu resolutsioon, mis puudutas Iisraeli tsiviilelanike rahumeelset tagasipöördumist äh, ja ka äh, Iisraeli kodanike vabastamist, äh, keda Hamas enda juures kinni hoiab. ÜRO Julgeolekunõukogu võttis samuti vastu resolutsiooni kakskümmend neli seitsekümmend neli tsiviilisikute kaitse kohta relvakonfliktides ja kadunud isikute kohta relvakonfliktides peredel peab olema õigus teada oma kadunud sugulaste saatuse kohta. Hamas räigelt rikub seda, nagu te teate. mida Palestiina omavalitsus teeb, et äh, tagada nende Iisraeli kodanike äh, vabastamine, tagasipöördumine ja see, mis praegu toimub, on täielikus vastuolus rahvusvahelise õigusega ja moraaliga ja mida tehakse, et tagasi saada Hadar Kuldini ja Orun Shali ähm, säilmed, kes, äh, mis on Hamasi käes. Meg Wallis, palun. aitäh. suur tänu, minister, selle ettekande eest. ma nõustun, et Iisrael ei saaks käituda nii, nagu ta käitub praegu, ilma USA heakskiiduta ja USA ei tohiks sellist tingimusteta toetust anda äh, Iisraelile ilma ka Euroopa Liiduga konsulteerimata, aga arvestades praegust olukorda, äh, kuhu suunas peaks liikuma Euroopa Liit, kuidas meie saaksime töötada rahumeelse lahenduse suunas, kas teie arvates kahe riigi lahendus on surnud, kas te arvate, et me peaksime töötama ühe riigi majanduse suunas, kus on võrdsus iisraellaste ja palestiinlaste vahel, kus on kodanikuõigused tagatud kõigile ja äh, pöörduvad tagasi Palestiina pagulased. ja lõpetuseks Isabel Vessel-Velima. aitäh, lugupeetud esimees, härra minister küsimus osaliselt juba esitati ja ma tahaksin äh, jätta kõrvale need märkused, mis enne tehti, ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht kahe riigipõhise lahenduse osas. samuti, kas olete valmis alustama otseseid läbirääkimisi Iisraeliga ilma eeltingimusteta? aitäh. minister. härra minister, väga palju küsimusi erinevatel teemadel ja ma saan anda teile sõna umbes kümneks, viieteistkümneks minutiks ja püüdke vastata nii paljudele küsimustele kui vähegi võimalik. ma alustaksin viimasest küsimusest, jah, me oleme valmis alustama otseseid läbirääkimisi Iisraeliga ilma mingite eeltingimusteta, absoluutselt seni, kuni me jääme kõik nende lähtetingimuste juurde, mille kogu maailm on juba aktsepteerinud. rahvusvaheline õigus, ÜRO resolutsioonid ja rahvusvaheline legitiimsus. kui nii, siis miks mitte, me oleme täiesti valmis. küsimus on, kas meil on ka Iisraeli poolelt partner, ma kahtlen selles, me oleme aastaid proovinud ja tundub, et äh, seda võimalust ei ole. Äh, kahe riigi lahendus. Äh, praegu püütakse seda lahendust nii-öelda kõrvaldada, püüdes luua uut reaalsust survestatakse meid kõiki ühe riigi lahenduse suunas, aga see ühe riigi lahendus on sama kahjulik Iisraelile nagu ka kõigile teistele. miks? Te arvate, et Iisrael lubab palestiinlastele võrdseid õigusi võrdsete kodanikena selles ühe riigi lahenduses, et tuleb demokraatlik süsteem, see on ilmselt nali Iisrael ei teeks midagi sellist iialgi. Ehm, nüüd saaks olema aparteidisüsteem selles ühes riigis. näiteks nagu Läänepangal, see on põhim-, läänekaldal, seal on põhimõtteliselt äh, aparteidisüsteem. üks riik kahe süsteemiga, üks Iisraeli juutide jaoks ja teine Palestiina araablaste jaoks. just selline asi on praegu läänekaldal ja ma arvan, et ühe riigi süsteemis püütakse seda lihtsalt legaliseerida. Äh, aga seda lahendust äh, surutakse tagant, räägitakse kolmekümne viie protsendi läänekalda äh, okupeerimisest, Jordani org ja muud piirkonnad. mis meil lõppkokkuvõttes saab olema, meil saab olema üks ühe riigi lahendus, kuus koma seitse Palestiina araablast ja kuus koma seitse miljonit Iisraeli juuti. ja siis tuleb demograafiline probleem. Teie küsimuse juurde ma tulen kohe tagasi. probleem saab olema demograafiline ja meist ei saa kunagi enamust demokraatlikus ühe riigi süsteemis. võib-olla äh, kahe aasta pärast äh, selle ühe riigi äh, süsteemi peaminister ei, nimi on Muhamed. kas Iisrael aktsepteeriks seda? ei. nii et äh, tuleks töötada kahe riigi lahenduse, mitte ühe riigi lahenduse suunas, kui nad lähenevad asjale kaine mõistusega. ja soovitakse rahu selles piirkonnas kahe riigi lahendus on endiselt võimalik. maailmas on olemas konsensus selle suhtes, kas me kaotame ülemaailmse konsensuse millegi nimel, mida meil tegelikult ei ole. kui kahe riigi lahendus on käes, siis hoidkem seda alles, töötagem selle nimel, mitte millegi muu nimel, mida tegelikult ei ole käega katsuda maailm praegu pooldab kahe riigi lahendust. me oleme viiskümmend aastat töötanud selle konsensuse ülesehitamiseks. ainult USA ja Iisrael, kaks riiki, ainsad riigid sellel planeedil, kes on kahe riigi lahenduse vastu. kas me lubame neil hävitada kahe riigi põhise lahenduse, rahvusvahelise konsensuse ja selle asemel võtta midagi, mille puhul me ei tea, milleni see viib apartheidini. ja see tegelikult vastabki paljudele küsimustele, mida me peaksime tegema. peame töötama selle nimel, et kaitsta kahe riigi lahendust. ja peame püüdma ka vaadata, kuidas kehtestada seda kahe riigi lahendust mitte kahe riigi lahendus äh, põhinevalt Trumpi või Netanyahu ideel täielikult militariseeritud, täielikult fragmenteeritud äh, suverä-, puudub suveräänne, suveräänsus, Palestiina riik äh, mis oleks õiglane, mitte ja kui see on võimalik, siis töötagem selle nimel ja Euroopa Parlamendina on teil ka jõud seda edendada. ja kindlasti teil saab olema partner Palestiina poolt, kes töötab kahe riigi lahenduse suunas, sest see on kõigi parimates huvides. aga kui me räägime ka kahe riigi lahendusest ja eurooplastena te olete tunnustanud Iisraeli riiki aga selles valemis on puudu see, et te äh, olete tunnustanud Palestiina riiki, jah, Rumeenia on seda teinud, aga teised riigid mitte. kui te soovite tõesti jääda kindlaks äh, läänekalda annekteerimise vastasuses, siis te peate survestama ka oma riike, et nad tunnustaksid Palestiina riiki. see on ainus tingimus et me saaksime äh, võrdsena istuda laua taha läbirääkimistel Iisraeliga. vastasel juhul, kuidas te kujutate seda ette, meie oleme okupeeritud rahvas, selleks, et Ramallast lahkuda, ma pean saama Iisraeli loa, et tulla läbirääkimiste laua taha, et Iisraeliga läbirääkimisi pidada. see ei ole äh, võrdsete läbirääkimiste alus võrdsed suveräänsed riigid saavad läbi rääkida ja siis me saame kõik tingimused paika panna, see on oluline. aga vastasel juhul te juba teate, milline tulemus saab olema. alguses sai Madridi konverentsilt, eh, sealt lägime, läksime edasi ja kuhu me oleme jõudnud, mitte kuhugi. sest äh, nagu te teate, selles küsimuses ei ole võrdsust Iisraelis on okupeerijad, nemad määravad kõik, mis äh, toimub, palestiinlased on okupatsiooni all, meie oleme need, kes on allutatud. ja see ei kujuta endast võrdseid võimalusi ja võrdseid partnereid läbirääkimistel. nii et kui me vaatame, millised on parimad läbirääkimiste tingimused, siis kõigepealt Äh, riigid, kes ei ole Palestiina riiki tunnustanud, peaksid seda tegema ja siis tuleks ka otsustada, et kahe riigi põhine süsteem on parim äh, lahendus. kui te kutsute üles läbirääkimistele, siis näete, et äh, palestiinlased kohe aktsepteerivad teie kutset ja on valmis läbirääkimiste laua taha istuma ning jah, me tunneme muret äh, uute põlvkondade pärast nii Palestiinas kui ka Iisraelis ja me töötame uute põlvkondade heaks. Äh, see, mida me soovime üles ehitada, on mõeldud just nende jaoks, mitte niivõrd isegi meie jaoks. ja see on väga oluline. selleks, et äh, seda eesmärki saavutada, peame töötama õiglase rahu nimel. õiglane rahu tähendab, et okupatsioon peab lõppema ja palestiinlastele tuleb anda enesemääramise ja sõltumatuse õigus. Iisrael ei saa olla okupant ja samas äh, öelda, et ta on tõeliselt demokraatlik. ei saa olla demokraatlik, samas okupeerides äh, teisi inimesi, nende elu, nende usku, nende tulevikku. ja meie jaoks, kui me soovime rääkida oma põlvkondadega, nad lähevad kooli, näevad Iisraeli sõdureid liikudes ühest kohast teise, näevad Iisraeli asunikke ja asundusi, liikudes ringi, näevad nad müüri. see on reaalsus, mida uus Palestiina põlvkond näeb iga päev. kuidas me saaksime neid veenda, et tulevikus on nende jaoks võimalus kui me ei kõrvalda kõiki neid elemente, mis äh, eraldavad meid nendest, Iisraelist, ja siis me saaksime üles ehitada rahu kahe poole vahel, see on oluline. lõppkokkuvõttes me ei ütle ei lihtsalt sellepärast, et öelda ei. me oleme valmis suhtlema, mil iganes võimalus tekib. ja kui see Trumpi plaan tuli välja ja sellega eitati palestiinlaste põhiõigusi, nende riiklust ja sellega hävitatakse nende rahvuslik narratiiv, ja võetakse ära neilt õigus oma riigile, oma suveräänsele riigile ja samas antakse Iisraelile täielik kontroll nende suveräänsuse ja julgeoleku ja territooriumi üle nii maal kui merel ja õhus, siis millist äh, riiki palestiinlased aktsepteeriksid. paar päeva tagasi äh, Netanyahu kirjutas artikli Iisraeli ajalehes ja ütles väga selgelt, et äh, tingimused, mis palestiinlastele seatakse, on ime, kui nad suudavad neid täita. ja isegi, kui see ime juhtub ja palestiinlased suudavad täita selliseid tingimusi, siis iisraellased on just need, kes otsustavad, kas palestiinlastel on õigus oma üksusele, mitte tingimata riigile. ja nii et isegi, kui iisraellased annavad palestiinlastele õiguse oma territoriaalsele üksusele, siis igal hetkel võivad nad sekkuda, üle võtta selle territooriumi, kui Iisrael leiab, et nende julgeolek on ohus. no kuulge kes siin saalis oleks valmis olema sellise territoriaalse üksuse kodanik? mitte keegi teist, ma võin kinnitada. ja mitte keegi ka Palestiina poolelt ei ole valmis aktsepteerima sellist alandust. me ei ole alamad võrreldes ükskõik kellega teist, me tahaksime, et meid koheldaks võrdsena et meil oleksid õigused, väärikus ja vabadus. me soovime oma sõltumatut riiki ja me oleme valmis äh, looma rahu Iisraeliga võrdsetel alustel. meie jaoks on see väga oluline ja seetõttu palun ärge laske käest seda võimalust ja püüdke tegutseda praegu, enne kui on liiga hilja, sest juhul, kui Iisrael rakendab selle Trumpi plaani ja annekteerib äh, läänekalda siis teate, et sellega tuuakse kaasa vägivald mitte ainult Palestiinasse ja Iisraeli, vaid ka kogu piirkonda. ja see on asi, mida keegi meist ei tahaks näha, nii et takistagem seda, aitäh! suur tänu äh,, suur tänu kõikide kolleegide poolt, aitäh äh, teie esinemise eest Välisasjade komisjonis, me ilmselt oleme endiselt kontaktis teie esindajatega, teiega teie kolleegidega. me teame, kui otsustava tähtsusega see faas praegu on. suur tänu veel kord! Colleagues. kallid kolleegid, läheme nüüd edasi oma komisjoni koosolekuga ja viimane lõunaline päevakorrapunkt enne kella ühte on siis päevakorrapunkt kaheksa. tahaksin tervitada Iisraeli suursaadikut Euroopa Liidu ja NATO juures äh, Aaron Lešno Jaari ta on regulaarne külaline Euroopa Parlamendis tegelikult ja härra suursaadik, meil on täna olnud mitmeid väliskülalisi, Katari välisminister ja just enne teid istus täpselt sellel samal toolil Palestiina välisminister. ja loomulikult me tahame kuulda ka teie vaatenurka, Iisraeli vaatenurka Lähis-Ida rahuprotsessile ja eh, eriti hinnangut hiljutisele Trumpi ettepanekule. annan teile sõna ja juba paljud-paljud kolleegid on ka omalt poolt sõna soovinud. Eh, härra suursaadik, tere tulemast, sõna on teil. suur aitäh esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, külalised, tere päevast kõigile, mul on hea meel siin olla ja eriti pärast äh, paari auväärset välisministrit. minu avaldus on lühike, aga kõigepealt ma ütlen teile, et täna hommikul ma täitsin oma kodanikukohuse ja hääletasin Iisraeli saatkonnas. Äh, täna on see päev, kus äh, kõigis Iisraeli saatkondades toimub hääletamine nendeks valimisteks, mis Iisraelis toimuvad paari nädala pärast. esi-, ja ma ütlesin seda esiteks seetõttu, et mul on uhke tunne, et ma valimistel hääletasin, aga teiseks seetõttu, et praegu on väga tundlik poliitiline periood Iisraelis ja vähemalt äh, mina pean äh, ka silmas pidama seda keerulist poliitilist perioodi. Iisraeli Euroopa Liidu suhetest kõigepealt, need suhted on tugevad, äh, suure potentsiaaliga, meil on ühised huvid, ühised väärtused, ja rikas ühine ajalugu. lihtsalt näiteks äh, kaks koostöövaldkonda Iisraeli ja Euroopa Liidu vahel, julgeoleku ja teadus- ning tehnoloogia valdkonnas. näide, mis demonstreerib seda suurepäraselt, detsembris kaks tuhat üheksa Euroopa Instituudi ja Tehnoloogia Instituut avas äh, keskuse Tel Avivis. see on üks sellisest kolmest keskusest väljaspool Euroopa Liitu, teised on äh, Silicon Valley's ja Hiinas. see on selge märk äh, sellest, kui väärtuslikuks peetakse Iisraeli panust selles vallas Euroopa Liidu poolt. ja paar sõna regionaalse julgeoleku kohta ma loodan, et peagi algab kasvu- ja arenguperiood meie suhete poliitilises vallas ja äh, üheks oluliseks aspektiks selles on, et Euroopa Liit tunnistab ohtlikku julgeolekuolukorda, kus Iisrael on igapäevaselt. Iraan on Iisraeli kõige suurem oht. kuigi ma tean, et võib-olla peamine põhjus, miks te siia mind täna kutsusite, on Iisraeli-Palestiina konflikt. tahtsin siiski meelde tuletada, et Iraan on Iisraeli number üks julgeolekuoht. ja tahan ka selgelt öelda, et see oht ei piirdu ainult Iisraeliga. Iraan ähvardab äh, praktiliselt kõiki läänemeelseid riike Lähis-Idas ja ka kaugemal, sealhulgas Euroopas ma ei hakka hetkel üksikasjadesse laskuma, aga lihtsalt märgin, et nii, nagu te eeldate, et äh, Iisrael äh, arvestaks Euroopa tundlike aspektidega, samamoodi eeldame me seda ka teilt Iisraeli suhtes ja kuigi me ei võta kergelt seda, mida teie defineerite kui Iraani oht Euroopa huvidele, äh, tuleb mõista ka seda, et Iraan ähvardab põhimõtteliselt Iisraeli riigi eksistentsi nii äh, otseselt äh, kui ka oma käsilaste kaudu. tulen nüüd siis Palestiina teema juurde. kõigepealt ütlen, et see põhimõte, mis meid juhib, on rahu meie naabritega, kõikidega, sealhulgas ka palestiinlastega. ja samas tagades Iisraeli julgeoleku ja turvalisuse. Iisrael saab olla ja on ainus, äh, kes defineerib, mis on tema julgeoleku huvides. mis puutub Ameerika presidendi ettepanekusse, siis minu nõuanne kõigile äh, kes soovivad edu iisraellastele ja palestiinlastele ja ma eeldan, et kõik siin saalis. minu nõuanne on keskenduda sellele, mis teie vaatenurgast on selle plaani positiivsed elemendid ja julgustada palestiinlasi tegema sama. minu vaatenurgast on see plaan just õigesti tasakaalustatud Iisraeli Äh, oluliste äh, julgeolekuhuvidega ühelt poolt ja teiselt poolt Palestiina enesemääramisõiguse soovidega. Iisrael on nõus palestiinlastega läbi rääkima põhinevalt sellel rahuplaanil. see on hea rahuplaan. me lootame, loodame, et parlament toetab seda pingutust ja te aitate tuua Palestiina juhtkonna tagasi läbirääkimiste laua äärde tuletaksin meelde, et viimase kahekümne aasta jooksul kolmel erineval juhul on Iisrael ja USA pakkunud Palestiinale põhjalikku rahuplaani. hiljuti enne seda president Obama kaks tuhat kolmteist. palestiinlased lükkasid selle aga järjekindlalt tagasi. president Trumpi kava eh, tegeleb ka konflikti juurpõhjustega rõhutades, et äh, palestiinlased peavad äh, lõpuks tunnustama Iisraeli kui juudi riiki. Äh, plaanis tunnustatakse Iisraeli suveräänsust Judea ja Samaaria piirkondade üle, mis on olulised meie julgeoleku ja meie pärandi seisukohast. plaanis on ka märgitud, et Iisrael säilitab status quo nendes valdkondades, mis ei ole kavandatud nähtud äh, Iisraeli riigi osana tulevikus. Iisrael täielikult jagab äh, palestiinlaste soovi parema elu järele ja äh, tuleviku järele, kus on rahvuslik väärikus ja lootus. ja see rahukava just pakubki sellest perspektiivi. kedagi ei aeta minema tema kodust, ei Iisraelis ega Palestiina inimesi. pigem pakutakse sellega innovatiivseid lahendusi, mille kohaselt eh, vastavalt eh, määratletud territooriumid võimaldavad vahetut läbipääsu, liikumisvabadust, viiekümne miljardiline investeerimiskava, mida ameeriklased pakuvad, eh, tooks kaasa heaolu Palestiina jaoks. see tähendaks ka positiivset muutust Äh, mida tunneksid kõik palestiinlased. selle plaaniga tegeldakse ka minu riigi oluliste julgeolekuvajadustega, sätestades, et Iisrael säilitab julgeolekukontrolli kogu piirkonnas lääne pool Jordani jõge ja luuakse äh, alaline läänepoolne piir oma pikema piiri kaitsmiseks see on võtmetähtsusega strateegiline element Iisraeli julgeolekule. kokkuleppes kutsutakse üles Hamasi desarmeeruma ja Gazat demilitariseerima. see on oluline mitte ainult Iisraeli jaoks, vaid ka palestiinlaste enda jaoks. see teeb ka selgeks, et äh, Palestiina pagulaste probleem tuleb lahu-, lahendada väljaspool Iisraeli riiki. plaanis kutsutakse üles juudi eh, iidse pealinna Jeruusalemma ühtsuse säilitamisele Iisraeli suveräänsuse all ja samas on tagatud, et eh, religioossed paigad jäävad eh, ligipääsetavaks kõigile ja templimäen säilitatakse status quo. ja me loodame, et Palestiina võtab omaks selle rahuvisiooni ja ei lase käest seda rahu saavutamise võimalust. see kokkulepe on tõeline võimalus mõlemale poolele. Iisrael ei kaota, ei lase käest seda võimalust ja me loodame, et ka Euroopa Liit ei lase käest seda võimalust ja positiivset hetke selles piirkonnas, aitäh! Thank you, ambassador, for... aitäh, härra suursaadik, et tutvustasite meile Iisraeli seisukohti praegust sündmuste osas, eriti just viimaste märkustest, tänan teid sellepärast, et täna hommikul me olemegi just sellest kõnelenud Välisasjade komisjonis. viisteist kolleegi soovib sõna. proovime anda sõna nii paljudele kui võimalik, alustame proua Vislola Liimaga. suur aitäh, lugupeetud suursaadik. aitäh, et äh, selgitasite meile oma seisukohti. tahaksin alustuseks viidata sellele, mis ütlesite, ütlesite, et hääletasite uhkusega täna hommikul ma usun, et kõik, kes elavad demokraatiasse, peaksid uhkust tundma ja samamoodi suhtuma hääletusõigusesse, aga see ei ole üldse iseenesestmõistetav praegu. Te rääkisite palju rahust ja ma tahaksin sissejuhatuseks ütelda, et kõigil peab olema õigus rahule. ning see on miski, mida on raske saavutada teie regioonis. ma sain aru, et rahvusvaheline poliitika, mida viib läbi Iraan, on tõsiseks probleemiks Iisraeli jaoks ja samuti meie jaoks. samas loodan, et mõistate, et Ameerika Ühendriikide poolt välja pakutud rahuplaan praegusel kujul ei saa meie täielikku toetust. ta, seal on omad probleemid ja me peaksime edasi töötama mingitel muudel alustel. ja lõpetuseks tahaksin esitada sama küsimuse, mille esitasin eelmisele külalisele. tahaksin küsida kahe eh, riigipõhise lahenduse kohta üks riik, kaks riiki. ma arvan, et see on üheks olulisemaks punktiks, sest kardan, et kui te räägite kahe riigi põhisest lahendusest, siis alati peate silmas sama asja ja ma tahaksin, et te natukene pikemalt sellel peatuksite. Thank you for the SND, Maria Arena. Maria Arena, palun jah, palun. mul on kaks küsimust. ma mõistan, mis te ütlesite selle plaani sisu kohta. kui see plaan niivõrd äh, arvestab nii Iisraeli kui Palestiina Äh, elanike vajadustega, miks siis Trump ei kaitsenud seda ÜRO Julgeolekunõusole, nõukogus ja miks ei tekkinud uut rahvusvahelist konsensust? teiseks, te teate, millised suhted on Euroopa Liidul Iisraeliga? see põhineb, need suhted põhinevad ka rahvusvahelisel konsensusel, teatud rahvusvahelistel konventsioonidel ja seadustel. Euroopa Liit on osaliseks rahvusvahelistes konventsioonides, on neile allkirja andnud ning äh, on ka seaduslikult seotud nendega see, meil on aga partner, kes seda ei tunnusta, sellepärast et te, te ütlete, et te, te toetate Trumpi kava. see aga on jällegi vastuolus nende konventsioonidega. kas siis Iisraeli riik on valmis loobuma oma suhetest Euroopa Liiduga ning assotsieerumislepingust? Te teate, meil olid siin britid, kes ei soovinud enam Euroopa Liidus olla ning äh, nad lahkusid ja sellel olid omad tagajärjed. kui Iisrael nüüd ütleb, et rahvusvaheline konsensus meile enam ei sobi, me toetame Trumpi kava, see tähendab seda, et me seame küsimärgi alla ka assotsieerumislepingu, igal asjal oma hind, kas te olete valmis seda hinda maksma? aitäh, Maria Reena. härra Pausa, Renew suur aitäh! võtan sõna hispaania keeles ning esimese asjana tahaksin tänada suursaadikut selle eest, et ta täna siin viibib. ja tahaksin tänada teid selle eest, et te olete valmis vastama meie küsimustele ja kindlasti vastu seisma ka teatud liiki antisemitismile, mida kindlasti mõned saadikud üles näitavad. aga ma tahaksin küsida kla-, äh, ühe Hispaania äh, kodaniku avalduste kohta, kes on äh, kohtusüsteemi poolt tagaotsitav. ta võrdles Hispaania riigi Adolf Hitleriga ja ta võrdles äh, holokaustiga seda, mis toimub Hispaania ülemkohtus. ma tahaksin küsida, milline on teie arvamus Iisraeli suursaadikuna seoses nende märkustega? teiseks, kolleegide sõnavõtte kuulsin äsja aga kolleegid ei tunnista ühte peamist asjaolu, nimelt et Iisraeli riiki ähvardavad vaenulikud äh, riigid ja erinevad grupeeringud. küsimus nüüd, kuidas meie Euroopa Liiduna saaksime üles näidata seda, et me mõistame ka Iisraeli vajadusi? aitäh, Iide! Grazie, president! ambasciatore, un grand-. suur aitäh, proua Bonfrisco! suur aitäh, härra sa-, suursaadik ja tõepoolest väga meeldiv, et te täna siin viibite, hea kuulda ka, et te juba käisite valimas, see on äh, miski, mis meid ühendab. armastus demokraatia vastu ja vajadus seda kaitsta. ma olen siin kojas juba väljendanud oma toetust president Trumpi ettepanekule kes on äh, nüüd äh, edasi liikunud rahuteel äh, Iisraeli ja Palestiina vahel, kuid kogu regioonis. aga see tähendab seda, et ka Euroopa julgeolek on siin mängus. Euroopa julgeolek käib ka läbi Iisraeli julgeoleku. Iisraeli julgeoleku kaitsmine tähendab ka Euroopa julgeoleku kaitsmist. ja ma tahaksin teilt küsida kas te ei arva, et Trumpi kava ja teie suutlikkus jõuda läbirääkimistel äh, positiivse tulemuseni, mis tagaks rahu kogu piirkonnas. kas te usute, et tegelikult, kui see õnnestub, siis see aitaks ka teistel piirkondadel Lähis-Idas, kuid ka Vahemere piirkonnas, Euroopa piiride läheduses siis muutuda turvalisemaks kõikide jaoks? suur aitäh! Thank you. Eh, for the Greens, Miss Auken. rohelistest proua Auken, suur aitäh. mul on lähedasi sõpru Iisraelis, kes ütlevad. okupatsioon ei ole lõplik. me peame lähtuma rahvusest õigusest ja kui te Euroopa Liidu poole pöördusite, siis Euroopa Liit vastas, härra Borrell ütles eelmisel nädalal parlamendi ees välja, mis ta arvas ning enamus teda ka toetasid, sellepärast et meie siin äh, Euroopa Liidus oleme seotud rahvusvahelise õigusega. rahvusvaheline õigus ei ole lihtsalt midagi, mis vahel on kena vaadata, vaid äh, see on kirjas meie lepingutes, artikkel kakskümmend üks äh, ütleb, et meie välispoliitika põhineb rahvusvahelisel õigusel ning ÜRO Julgeolekunõukogus tehtaval. ehk siis meie me näeme, et te tahate palestiinlasi hoida täieliku sõjaväelise kontrolli all. kui paljud neist tuleb veel välja äh, deporteerida? kas äh, mitmed tuhanded? muidugi mõista, me ei saa toetada seda kava, aga ma mõistan teie soovi rahu sõlmida naabritega. ja see on ka põhjuseks, miks ma küsin teilt, Araabia liiga on kordas üle seda, mida juba varem öeldi. kuuekümne seitsmenda aasta piirid, Ida-Jeruusalemm, nad olid tagasipöördumisõiguse osas kokku leppinud. kõik see oli ka Genfi ettepanekus paar aastat tagasi. ja vastas rahvusvahelisele õigusele ja siis lisaks öeldi, et kui Iisrael ka nõustub, siis kõik araabia riigid tunnustavad Iisraeli. tegemist oli suurepärase pakkumisega ja ma olen endiselt vägagi üllatunud et see kõrvale lükati ja Iisrael ei nõustunud sellega, sellepärast et see oli tõesti kõige parem lahendus äh, diplomaatilisi kanaleid pidi. ma tahaksin küsida, miks te ei võta seda pakkumist vastu, miks ei võiks Iisraeli tulevikku pakkuda ja ka Palestiinale, kõigile meile teistele? ECR-ist kolm kõnelejat, kas te saate ühes kokku leppida? We've had some conflicts with the ECR group this morning meil oli täna hommikul ka konflikt ECR-iga. kes siis, palun? I am going to speak eh, Spanish. Eh. Terts, võtan sõna hispaania keeles. lugupeetud suursaadik, teie ekstsellents, nagu te näete, kommentaarid on arvukad siin parlamendis. ilmselt te palju toetust ei leia siit kojast Trumpi rahuplaanile, sellepärast et tegemist on sellise, sellepärast et me peame leidma sellise lahenduse, mis äh, ei seaks ohtu Iisraeli, kuid ka teisi. me rääkisime siin ka Borrellist, Borrell külastas Iraani, Teherani mõni päev pärast tuhande viiesaja meeleavaldaja mõrvamist režiimi poolt. mitte üheski teises riigis peale Iraani ei ole niivõrd suurt vaenulikkust üles näidatud äh, Iisraeli vastu. Hispaanias meil on ka omad jõud, kes ei soovi juute eh, teatud linnavalitsustesse tööle võtta, kommunistlikud jõud. et praegu on selline olukord. see on ka põhjuseks, miks ilmselt ei saa me palju toetust rahuplaanile, mis tegelikult väga mõistlik plaan. ja võimaldaks jõuda rahuni palestiinlased äh, viimase seitsmekümne aasta jooksul pole kordagi käest lasknud võimalust lasta käest uusi võimalusi. me näeme, sellised vasakpoolsed jõud aga Euroopas tõstavad pead, tegemist on tõsise ohuga meie kõigi jaoks, Euroopa jaoks, sellepärast et kui juudid põgenevad Lääne-Euroopast sellepärast, et juudid põgenevad Lääne-Euroopast ja sellel on ka põhjus, miks nad Saksamaalt ja Prantsusmaalt põgenevad. Reinju, palun. proua Villanueva, jah, aitäh, ma ei taha ühtegi hetke kulutada sellele, et vastata neile kohutavatele sõnadele, mida ma siin kuulsin äsja eh, kaasmaalaste kolleegide suust. aga härra suursaadik Te äh, ütlete, et Palestiina ei saa olla äh, riik sellisel kujul nagu praegu, et tal ei ole territoriaalset äh, terviklikkust, aga kuidas on võimalik üldse Palestiinale mingisugune riigi või üksuse positsioon anda, kui neil on puudu elektrist, veest ja kõigest igapäevaselt Te väidate, et uus Trumpi plaan on äh, väga hea, aga samas ei ole konsulteeritud palestiinlastega, mingit nõusolekut saadud ei ole. tegemist on täiesti ebaseadusliku sammuga ning Euroopa Liit peab siinkohal toetama rahvusvahelist õigust. on olemas rahvusvaheline konsensus, mis püsib juba aastakümneid küsimuse all on Jeruusalemma kontroll, ÜRO sõnutsil tuleb seda jagada. räägitakse samuti Jordaani äh, kalda annekteerimisest, okupeeritud piirkondadest tuleb leida lahendus viie miljoni Palestiina põgeniku öö, öö, saatusele. kas te usute tõepoolest, et selles uues rahuplaanis tagatakse liikumisvabadus ning võrdne kohtlemine kõigile. mina olen veendunud, et me kõik tahame õiglast rahu ja püsivat rahu, mis teeniks tulevaste põlvkondade huvisid ja ma tahaksin küsida, mis juhtub siis, kui kiidetakse heaks teie koduriigi kõige äärmuslikumate jõudude soovid? meie omalt poolt me ei soovi, et tehtaks midagi ühepoolselt rahvusvahelise õiguse vastu. mitte ainult Euroopa Liit ei ole sellest rääkinud, aga Antonio Guterres. Äh, ja mitte ainult äh, palestiinlased ei ole selle vastu äh, sõna võtnud, vaid samuti vabaühendused Iisraelisest, Iisraelist. lugupeetud suursaadik kuidas Iisrael üldse saab äh, niimoodi rahuteel edasi käia? Äh, aitäh, kolleegid, ma tean, et see on väga emotsionaalne teema, aga ma paluksin teilt kõigilt, kui te kõnelete, siis äh, jääge äh, siivsa äh, käitumise juurde, võib-olla tõlkes läks midagi kaduma, ma rohkem ei kommenteeriks, aga äh, Äh, pean andma sõna äh, härra suursaadikule, meil on aega kella üheni. rohkem kõnelejaid äh, praegu sõna kahjuks ei saa. seitse-kaheksa minutit on teil aega kokkuvõtteks, kas teile sobib? jah ja ilmselt läks ka minul kaduma paar asja tõlkes ja vabandan juba ette sellest. ma üritan vastata teie küsimustele ja ma hindan seda huvi, mis te üles näitasite dialoogi raames. tahaksin taaskord meelde tuletada, et äh, Iisraeli riigi peamiseks mureks on julgeolek. julgeoleku peamiseks ohustajaks on Iraan ning Palestiina küsimus on muidugi küsimus, mis tekitab palju emotsioone, kõigil on oma arvamus, aga tuleb silmas pidada, et iisraellased, samas kui me siin kõneleme, on ohus ja ohustavad need riigid, mis on teie sõbrad ja ma ootan teilt, parlamendiliikmetelt, Iisraeli sõpradelt, kes hoolivad meie julgeoleku eest, nagu te ise väitsite et ka te meid kaitseksite, kui Iraan Iisraeli ohustab, ärge jääge vaikse, vaikima. sellel ei ole loogiline, meil on vaja teie, teie usaldusvõite vastupidi, aga seda ei saa juhtuda, kui te eirate Iisraeli jaoks peamist julgeolekuohtu. seega oleme valmis dialoogi teiega pidama, teeme seda jätkuvalt, Iisraeli suhted Euroopaga on olulised, väga olulised. kõigil rinnetel, kõigil tasanditel. aga me peame üksteist ka kuulama alusetute süüdistuste loopimine ei vii kuhugi. räägiti kahe riigi põhisest lahendusest. Õnneks olen mina ainult diplomaat ja õnneks eile õhtul minu peaminister võttis sõna Araabia Iisraeli televisioonikanalis ja vastas otseselt sellele küsimusele. ta ütles, et ta on valmis arutama seda läbirääkimiste laua taga. millel põhinevad rahuläbirääkimised, sellele tuleb läbi rääkida. me ei räägi läbi eurooplaste või ameeriklaste või araablastega, me peame palestiinlastega läbi rääkima ja kui nemad nõustuvad läbirääkimiste laua taha tulema, siis me saame kõike arutada, muuhulgas ka kahe riigi põhist lahendust. julgeolekunõukogu kohta küsiti, mina ei pea sellele küsimusele vastama, mina räägin Iisraeli riigi nimel, mitte ameeriklaste nimel, mitte eurooplaste nimel, mitte araablaste nimel, isegi mitte palestiinlaste nimel, mina räägin Iisraeli riigi nimel, see on minu koduriik me ei ole Julgeolekunõukogu liikmed. Iisrael ei ole kunagi olnud seda. Te peaksite endilt küsima, miks Iisrael mitte kunagi ei ole valitud Julgeolekunõukogu liikmeks ka seitsmekümne kahe sõltumatuse aasta jooksul, miks Euroopa ei <clears throat> nõua, et Iisrael valitaks Julgeolekunõukogu liikmeks? kaks Euroopa riiki olid meie vastu ainsal korral, kus me oma kandidatuuri esitasime. nii me võtsime tagasi oma kandidatuuri, me, Saksamaa ja kas Belgia, jah, meil ei olnud mingit võimalustki. aga teie huvides on see, et me oleksime Julgeolekunõukogus, teie huvides on meid toetada, sellepärast et te tahate, et Iisrael usaldaks rohkem rahvusvahelisi äh, organisatsioone ja isegi ÜRO-d. praegu on aga usaldus väga madal. vaadake, mis Genfis toimub. Venezuela ja Põhja-Korea, Süüria ja Katar eh, mõistavad kohut Iisraelile. me peame ikkagi tõsiselt asjadesse suhtuma, kui me rahvusvahelistesse organisatsioonidesse tõsiselt tahame suhtuda. mina küll ja te peate meid aitama. me peame eh, suutma äh, jõuda selleni, et meil oleks rohkem usaldust selliste äh, organisatsioonide vastu. jah, ma hindan seda, mis te antisemitismi kohta ütlesite. Teie peate sõna võtma. siin komisjonis, siin parlamendis. antisemitismi vastu ja isegi kui see on, kui antisemitism tõstab pead Euroopas, see on hirmutav. kaks tuhat üheksateist oli kõige rohkem antisemiitlikke väljaastumisi Teisest maailmasõjast peale Euroopas. mis sõnum see on juudi rahvale, Iisraeli riigile? mõelge sellele. Araabia rahuplaan. palestiinlased kaks korda lükkasid äh, rahuplaanid tagasi kaks tuhat kaheksa peaminister Olmert ja teine kaks tuhat neliteist president Obama oma. olukord on muutunud, Lähis-Ida on muutunud. me peame keskenduma sellele, mis meil praegu on laual, Trumpi plaan. ja ma mõistan, et mitte me kõik ei ole selle plaani osas nõu-, ühel nõul, aga võtkem sealt see, mis on hea ning rääkigem läbi selles osas, mis meile ei sobi. proua Villanova viitasite Jeruusalemmale. tuhat üheksasada nelikümmend seitse, enne kui Iisrael sai riigiks, nõustus öö, lahendusega, resolutsiooniga, kes oli selle vastu, mitte Iisrael. nii et ärge Jeruusalemm oli pühaks kohaks, mis oli araablaste kontrolli all, juutidel ei olnud oma kõige pühamatele kohtadele juurdepääsu. üheksateist aastat. nüüd on see avatud kõikidele, kõikidele, kes soovivad palverännakule tulla, nad saavad seda teha see on ainus viis tagada usuvabadus ning ainus viis eh, see juurdepääs tagada on jätta kontrolli Iisraeli kätte. sellepärast, et meil oli eh, varasemaid kogemusi ja need ei olnud head. ja lõpetuseks, mida Iisraelil on vaja selleks, et läbirääkimiste laua taha tulla? meil on vaja Palestiina partnerit, kes oleks valmis meiega läbi rääkima see on ainus asi, mida meil vaja on. ja ma kutsun teid siit seda tegema, ärge laske jälle seda võimalust käest. me teame, teile kõik ei meeldi selles plaanis, võib-olla väga vähe meeldib teile sealt, aga tulge, rääkige läbi ja te näete, et Iisraeli pool on valmis läbi rääkima. ja läbirääkimiste laua taga võib paljugi juhtuda. aitäh! aitäh, suursaadik! kolleegid, kohtume pool kolm, siis on hääletus, muuhulgas ka Valgevene raport ja soovin teile head isu.